Good morning, everybody. Me to begin on time our. tere hommikust kõigile. So I see we. hommikut kõigile, tuletan meelde, et peaksime täna kinni pidama oma päevakavast. näen, et regikomisjoni liikmed on olemas saalis. tere tulemast, ütlen kõigile ja avan tänase regikomisjoni koosoleku. Teil on olemas päevakorra projekt projekt tänase koosoleku jaoks ja enne, kui võtame selle päevakorra vastu, tahaksin juhatada teie tähelepanu mõningatele muudatustele äh, sellele päevakorrale. härra Varkasellil on täna hommikul väga olulised koosolekud, mis on äh, tema ülesannetega seotud Euroopa äh, Parlamendi asepresidendina. Kah-, Juks, äh, CMR-i asepresident, kes tuleb meile äh, arvamusi vahetama Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuse nõukoguga, äh, on võimeline selle ettekande tegema täna hommikul kohe siin meie ees. suur aitäh teile koostöö eest! ja soovitan siis teha sellised muudatused meie päevakorra projekti esiteks, täna hommikul teeme kohe arvamuse vahetuse Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nõukoguga, kohe pärast seda, kui oleme ära kuulnud äh, Phil Win Oweni, kes on Euroopa Kontrollikoja äh, liige ja siis äh, Louise Varkaselli raporti arutelu viime kohe peale Espani programmi arutelu pärast lõunast. kas olete nõus sellega? suur tänu selle eest nende muudatustega saame võtta päevakorra vastu, härra Van Nisseroi. tahaksin küsida, mis kell hakkame hääletama? suur tänu selle küsimuse eest, ütleb esinaine. hääletamine toimub pärast ühteteist viiteist. härra Van Nisseroi ütleb, et peaks ka liikmetele seda teada andma jah, see on üks probleem, mille rääkisime läbi ka eile sekretäriaadiga, pidime saatma ajakava hääletusteks, kahjuks aga see välja ei saadetud seda. nii et vabandan, aga lahendame selle probleemi, kas tahate ajakava koopiat? kolleegid, koordinaatorid siin, äh, neil on teised tegevused mujal, nad tulevad siia hääletamise jaoks ainult, kas te saate sekretäriaadi poolt saata neile kohe teate selle kohta? jaa, ütleb esinaine, saadame ajakava tõesti, palun sekretäriaat, olge head, tehke seda. I m sorry, so we can adopt the agenda? Is it adopt, adopt? kas võtame vastu selle päevakorra sellisel kujul? selge, suur tänu. teine päevakorrapunkt on koosoleku protokolli kinnitamine eh, viieteistkümnenda oktoobri kaks tuhat viisteist koosoleku protokolli projekt on eh, veebis olemas. nagu mäletate, seitseteist september oli päev, millal otsustasime, et eh, väikesele panusena paberivaba parlamendi algatusele ei palu me enam protokollist paberkoopiat. teen ettepaneku, et nii nagu tavaliselt, kui teil ei ole mingeid vastuväiteid, siis äh, loeme kon-, äh, selle protokolli kinnitatuks. kas on mingisuguseid kommentaare liikmete poolt? ei, aitäh. siis läheme edasi ja päevakorrapunktiga number kolm, juhataja teadaanded. mul on ainult anda teile üks asi teada täna. härra Amaše, palun. ma tahtsin teha ühe märkuse. ma tahaksin, et protokollis oleks sees ka minu märkus koordinaatorite kohtumisest, mis puudutab äh, Kreeka eriraportit. Yes, you want suur tänu, ütleb esinaine, teie märkus pannakse kirja protokolli. sest me ei saa koordinaatorite koosolekul teie märkust äh, kusagile kirja panna, seetõttu paneme eelmise koosoleku märkused teie poolt protokolli kirja. kas liikmed on sellega päri? on küll, suur tänu. siis läheme edasi juhataja teadaannetega. nagu öeldud, üks asi on mul vaid öelda. nimelt lihtsustamise töörühm ECI fondide jaoks äh, kasusaajatele ja äh, oktoobris kaks tuhat viisteist äh, kõrgetasemeline töörühm, kuna kõrgetasemeline töörühm tuli esimest korda kokku, kaksteist kõrgematasemelise töörühma liiget tulid kokku ja juhataja härra Kallas kohtus Euroopa Liidu institutsioonide esindajatega. parlament oli ka esindatud sellel paneelil härra äh, Seller oli seal kohal meie asepresidendina. selle uue kõrgetasemelise töörühma eesmärk on keerukate haldusreeglite äh, pehmendamine kasusaajatele. see rõhutab neid olulisi küsimusi, nimelt äh, lihtsustatud kulude võimalusi e, e-ühtekuuluvusfondidele ligipääsu ning muid olulisi asju regikomisjon toetab äh, uue kõrgetasemelise töörühma kokkukutsumist ning loodab, et äh, lihtsustamine on võimalik äh, fondide kasusaajate huvides ning see laiendab kasusaajate ja kasusaavate regioonide hulka. me loodame, et me saame teada selle uue kõrgetasemelise töörühma tööst niivõrd kiiresti kui võimalik Äh, ja loodetavasti saame me arvamuste vahetuse korraldada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimeses pooles ka meie komisjoniga. nii palju minu teadaannetest. ja nüüd äh, läheme edasi oma esimese olulise päevakorrapunktiga täna hommikul, nimelt arvamuse vahetusega härra Philvin Oweniga, kes on Euroopa Kontrollikoja teise auditikoja liik-, liige ja räägime eriaruandest number kümme, kaks tuhat viisteist, mille eesmärk on tegeleda vigadega ühtekuuluvuspoliitika valdkonna riigihangetes. riigihanked on väga olulised ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel eriaruande ülesanne on hinnata, kas komisjon ja liikmesriigid on tõhusalt tegelenud nende probleemidega, mis on varem avalike hangete, riigihangete reeglitesse tuvastatud. pikemalt rohkem sisse ei juhata, annan kohe sõna härra Owenile, tema ettekandele järgneb nagu tavaliselt võimalus teie poolt teha märkusi ja esitada küsimusi enne kui annan kõnelejale sõna, ütlen veel, lisab esinaine, et meil on ka Euroopa Komisjoni esindajad äh, siinsamas koosolekusaalis ja annan ka neile lõpuks sõna, et vastata küsimustele või teha omad märkused. Äh, proua Victoria Aliata, äh, härra Frank Sebert ja Äh, härra Joakim äh, Dealneda on äh, olemas vastavalt siis kahest peadirektoraadist. nii et meil on väga ulatuslikud ettekandjad, aga nüüd annan sõna härra Ovenile Äh, suur aitäh, austatud esine, esinaine ja austatud liikmed, suur aitäh, et andsite mulle võimaluse seda eriaruannet äh, Euroopa Kontrollikoja poolt täna siin ette kanda. me oleme juba seda kontkomisjonis viieteistkümnendal oktoobril esitlenud ning käesoleval esmaspäeval ka IMCO komisjonis. nii et meil on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi huvi selle vastu on olnud väga suur ja mul on väga hea meel ka, et äh, nüüd leiate aega sellele teemale oma päevakorras. riigihangete reeglitega äh, vastavuses olemine ühtekuuluvuspoliitika vallas on äh, tekitanud äh, väga palju vigu, te olete näinud seda Euroopa Kontrollikoja raportites juba aastaid ja parlament on mitu korda palunud ka parendusi selles valdkonnas tõesti, Euroopa Kontrollikoja eriaruanne aastaks kaks tuhat neliteist, mida äh, kontkomisjonis parlamendis sel teisipäeval ette kanti, näitab, et midagi ei ole muutunud. Äh, väga tõsiseid äh, riigihanke reeglite vastaseid eksimusi on nähtud viiekümnel protsendil ühtekuuluvusvallas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mis on küll meie auditiperioodist kaugemal ulatav, aga sel nädalal see ette kanti. riigihangete reeglitega vastavuses olemine ei ole mitte lihtsalt reeglite järgimine, vaid see võib ka tegelikult väga tugevalt ohustada nende investeeringute lisandväärtust. see peaks olema peamine eesmärk ühtse turu loomiseks ning kaasavat kasvu toetama, samal ajal tagades aga loomulikult äh, avaliku raha kõige tõhusamat kasutamist. see äh, eriaruanne äh, aitas meil ülevaate saada ühtekuuluvuspoliitika valdkonna riigihangetest ning võrrelda omavahel ka eelnevaid aastaaruandeid. meie põhiküsimus oli hinnata, kas komisjon ja liikmesriigid on tegutsenud piisavalt tõhusalt selleks, et riigihangete vigadega äh, Äh, vigaseid parandada ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. lühidalt, kuidas see eriaruanne kokku pandi? meie auditi äh, kohaldusala oli ühtekuuluvuspoliitika, äh, Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika Fond ning Euroopa Sotsiaalfond olid meie auditi sihtkohid, kohad, käisime neljas liikmesriigis, Tšehhis, Hispaanias, Itaalias ja Ühendkuningriigis Eh, igas nendest riikidest olid ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tuvastatud riigihangetes olulised vead kahe tuhande üheksanda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta auditite põhjal. audiitorid eh, viisid läbi ka uuringu saja viieteistkümnes auditi eest vastutavas ametkonnas eh, riikides, kus on tegevusprogrammid käimas ja ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse, ning äh, ka ka riiklikud äh, auditi eest vastutavad ametid olid kaasatud. komisjoni liikmesriigid, järeldasime me, peavad tegema rohkem selleks, et äh, riigihangete vigade parandamist suurendada ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas äh,. Äh, haldusstruktuurid liikmesriigis riikides, riikides peavad tegema tõhusamat tööd, äh, kui need toetatakse ühtekuuluvuspoliitika äh, valdkonna rahadest. nelikümmend protsenti projekte puhul nägime me, et äh, menetlusi on rikutud aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist, kolmandik nendest olid väga tõsised vead. seitsekümmend protsenti tõsistest vigadest leiti ERDF-i fondi vallas kaks tuhat neliteist aasta raport, mis käesoleval nädalal ette kanti, näitab samasugust pilti. riigihangete reeglitega ei olnud vastavuses kolmkümmend üheksa saja seitsmekümnest menetlusest ja kolmandik nendest kolmekümne üheksast olid väga tõsised vead, nii et me näeme samasugust mustrit joonistumas. me nägime ka seda, et avaliku äh, riigihangete reeglite äh, analüüs on olnud äh, väga Äh, väike ja neid, äh, neid vigu ei ole võimalik tuvastada ka sellepärast, et andmed on vajaka nii liikmesriigi tasandil kui komisjoni tasandil. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal viis komisjon ainult ühe analüüsi läbi, aga neid menetlusi ei ole uuendatud. Äh, meie teavete kohaselt on liikmesriigid asunud tegutsema, aga pikk tee on veel vaja ära käia Äh, uutel õigusaktidel on äh, väga palju potentsiaali riigihangete äh, olukorra parandamiseks, aga loomulikult on olemas uued riigihangete direktiivid, kus meie audit järeldab, et kohtupraktika aitaks igasuguste ebaregulaarsuste arvu vähendada, aga väga palju sõltub sellest, kuidas liikmesriigid täpselt hakkavad neid ellu kutsuma. me Mm, arutasime esmaspäeval neid küsimusi eraldi IMCO komisjoniga ja eriti just sellest valgusest, mis selle komisjoni liikmetele huvi pakkusid. Äh, teine oluline õigusakt on tõukefondide alased äh, määrused ja nagu te teate, on siia kaasatud ka äh, ex-ante tingimuslikkus, mis on eeltingimus selleks, et tagada tõhusat Euroopa struktuuri- ja investeeringufondide rakendamist. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli komisjon hinnanud kahteteist liikmesriiki äh, ning nemad ei olnud ting-, äh, tõuke- ja investeeringufondide äh, määrust rakendanud täiel ulat-, täies ulatuses kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahekümnenda aasta rahastamisperioodil viieteistkümnendal oktoobril eh, selgus, et kolm nendest kaheteistkümnest liikmesriigist olid oktoobri keskpaigaks neid eh, eh, tingimusi täitnud, me ei ole neid aga auditeerinud ja ei saa seda kinnitada. aga kui see tähendab, et komisjoni hinnangul on üheksa liikmesriiki, kes endiselt ei ole reegleid täitnud ja me saame aru, et tegemist on Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Kreeka, Horvaatia, Itaalia, Ungari Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkiaga. kui need üheksa endiselt ei täida äh, riigihangete tingimusi, siis äh, meie soovitused jäävad endiselt jõusse ja kui neid tingimusi ei täideta järgmise aasta, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks, äh, siis komisjon peaks kasutama oma võimu selleks, et peatada maksed nimetatud liikmesriikidele Need tegevused, mis kahe tuhande kümnenda aasta algusest on komisjoni poolt ette võetud, on seda probleemi lahendamas, eriti just eh, sisemise tehnilise eh, töörühma loomine ning tegevuskava on õiged eh, sammud õiges suunas. aga vaja on konkreetset juhatust, et tegeleda nende tegevustega ja liikmesriikide puhul on oluline esiteks see, et riigihangete süsteemi parendataks ning teisest küljest on vaja Euroopa Liidu vahendite ärakasutamist toetada ja suurendada. raportis on kirjas ka see, et IKT vahendid võiksid aidata riigihangete probleemide lahendamisel. tõesti, neil on väga oluline potentsiaal selles vallas, aga audit leidis ka seda, et e-hangete süsteem on väga erinev erinevates liikmesriikides ning Rakne andmebaas, mis komisjon näiteks on loonud selleks, et pettuste vastu võidelda, eh, ei ole veel täielikult rakendunud ja seda ei kasutata täielikult, eh, aga seda on vaja selleks, et kasutada ära täit IKT vahendite potentsiaali riigi hangete valdkonnas. meie soovitused on järgnevad. esiteks, komisjoni liikmesriigid peaksid kasutama Äh, riigihangete äh, vigade äh, andmeid selleks, et hangete vigasid ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas hinnata ja nende tõsidust hinnata. teiseks, Euroopa tõuke- ja investeeringufondide reegleid, kui neid ei täideta aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks, peab komisjon kasutama oma mandaati selleks, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodil peatada äh, maksete edastamine, kuni vead parandatakse. kolmandaks, komisjon peaks uuendama ja avaldama oma sisemise tegevuskava, äh, andma edusammudest iga-aastaselt äh, teada, osakondade vahelist koostööd tihendama ning luua juhtgrupp, mis oleks kõrgetasemeline töörühm. Äh, edasi, äh, komisjon peaks äh, parandama vigu kohe, niipea kui ta leiab, et liikmesriikide esimese ringi kontrollides on midagi selgunud ja on vaja ka sanktsioone, kui riigihanke direktiive rikutakse ja edasi. lõpetuseks, komisjon ja liikmesriigid peaksid Äh, uurima, milliseid vahendeid pakuvad tänased IKT vahendid, näiteks e-riigihanked äh, ja igasugused andmeotsingu vahendid. ma tahaksin tänada komisjoni suurepärase koostöö eest äh, Eh, hea meel on teada, et nad on eh, meie eh, soovitusi arvesse võtnud, loomulikult edusamme me uurime ja analüüsime. ma loodan, et see audit on Euroopa Liidu Parlamendi ja ka REKI komisjoni liikmetele abiks, kui te mõtlete ühtevuspoliitika, pooluspoliitika alal Euroopa Liidus, suur aitäh! suur tänu! oleme kõik saanud äh, ka teie aruande äh, koopia, nii et äh, info on meil kõik olemas ja suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest. ja annaksin nüüd sõna üle teile, kallid kolleegid. härra Van Nistelrooy kõigepealt koordinaatorite poolt sellised aruanded on vajalikud selleks, et aru saada, mil, millal süsteemist äh, saab takistus. ja see tähendab seda, et äh, eks ante hindamine on järjest olulisem ja minu küsimus teile, Euroopa Komisjonile, on järgmine kui te tegite selle järelduse, et mõned äh, riigid ei täitnud eeskirju, ja tänase punkti vahel, mis on vahepeal juhtunud? praegu on äh, alles käima läinud uus äh, programmi periood. et võib asju vaadata ju riikide lõikes, aga ka regioonide lõikes, kus äh, liikmesriikide sees regiooniti on erinevused väga suured, näiteks Itaalias me ju teame seda, et see nii on. ja küsimus on selles, kas sellega peab tegelema liikmesriigid või äh, regionaalprogrammid? muidu me lihtsalt äh, tembeldame terved riigid äh, süüdlaseks, no ma ei tea, et Ungari või Kreeka ei täida reegleid. nii et kas on selliseid nüansse ka regiooniti äh, sisse arvestatud ja nüüd avalikud hanked. eelmisel nädalal kohtusin ma oma kodupiirkonnas ettevõtjatega Hollandis ja rääkisime avalikest hangetest ja tegutsemist Euroopa teistes piirkondades. isegi kui hollandlased lähevad üle piiri äh, Belgiasse, jäävad nad avalikest hangetest kõrvale, sest neil lihtsalt ei lubata osaleda praegu me tegeleme selle aruande puhul jah, tingimuste täitmisega ja sellega, et kuidas Euroopa fonde on kasutatud, aga ma tahaksin teada teie arvamust avalike hangete kohta üldisemalt. kas äh, Hollandi ettevõte võiks osaleda avalike hanget, avalikel hangetel Belgias? Neid äh, jäetakse kõrvale äh, sajal tuhandel erineval põhjusel teinekord äh, on praktikutel lihtsam näha tervet pilti ja sellepärast ma tahaksingi teada, mis, äh, mis on teie seisukoht avalike hangede süsteemi kohta. on täiesti kindel, et loomulikult huvitab meid ka komisjoni arvamus selle asja kohta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus. suur tänu, äh, härra Voon sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua esimees ma tahaksin ka tänada äh, härra Õuenit Kontrollikojast, järjekordne suurepärane raport, äh, väga hästi argumenteeritud ja ilusti tasakaalus, suur tänu selle eest! siin raportis on aga, arvamus on aga öeldud, et mõned liikmesriigid on hakanud tegutsema, eriti näiteks andmekogumise osas ja loomulikult nad peaksidki seda tegema ilma andmeteta on väga raske üldse äh, analüüsida probleeme kas avalike hangete või muu äh, osas mina olen aseesimees eelarve kontrolli komisjonis ja ikka ja jälle ähm, tegeleme me äh, pildi saamisega liikmesriikide ja regioonide kohta ja tegelikult on see pilt tõesti väga erinev võib-olla tunduda, et näiteks Ühendkuningriigis on kõik hästi avalike hangetega, aga kui me lähme detailidesse, siis on seal näha, et, äh, et ka seal on raskusi ja mida ma tahtsin öelda? kõigepealt uued avalike hanke reeglid, millele te viitasite oma sõnavõtus, äh, parlament, kui me neid käsitlesime ja nad ka vastu võtsime, leidis, et äh, nendes uutes reeglites on väga palju positiivset, et saab kõigepealt võtta arvesse nüüd siis ka äh, ettevõtete keskkonnaalane tegevus, äh, tööhõive äh, parandamise vallas, äh, nüüd on tagatud see, et rohkem on võimalik ära kasutada kohalikke tarnijaid, tarnijaid, aga kui inimestega kohapeal rääkida, siis nad arvavad, et need uued reeglid on asjad teinud ka natukene keerulisemaks. ja minu küsimus, kas teil on olnud võimalik ka kuidagi analüüsida neid uusi äh, hankereegleid ja edasi äh, see ühtne audit, paljudes kohtades, kus me oleme käinud, on inimesed öelnud, et äh, ühtne auditisüsteem oleks väga teretulnud. kontrollikoda on varem, ma tean, olnud äh, teatud, äh, teatud mõttes kõhklev selles küsimuses, aga ühtne auditi meetod oleks tegelikult väga kasulik liikmesriikides. ja minu viimane märkus puudutab äh, Äh, vahendite mm, äh, voo peatamine, see on kõige vasturääkivam osa ilmselt teie soovitustest ja väga raske on toetada tegelikult automaatseid äh, finantseerimise peatamisi ja korrektuure. eelkõneleja ütles, et väga paljudes liikmesriikides on tõukefondid nende osas pädevus antud üle regionaalsele tasandile või veelgi madalamale tasandile ja sellel põhjusel ja teistel põhjustel on väga raske öelda, et automaatne äh, kogumine ja peatamine oleks äh, mõeldav. kas te näeksite mingisugust teistsugust mehhanismi, milles oleks sisse kirjutatud teatud paindlikkus, et kas komisjonil oleks võimalik äh, nende osas midagi, midagi paremat välja mõelda? suur tänu. suur tänu, proua Tomašitš, palun suur tänu. Te viitasite Horvaatiale. ma tean, et Horvaatia on äh, maadlemas paljude raskustega antud vallas erinevad äh, valitsused, sealhulgas ka omavalitsused, on ju erinevatest erakondadest äh, moodustatud ja seega on seal teatud hõõrumised äh, ilmselged, aga kas on olemas ka mingisugune äh, instants, kuhu võiks äh, madalamal tasandil kasusaajad pöörduda kaebustega? sest on ju selge, et kasusaajad ei saa pöörduda valitsuse poole, kui valitsuse esindajad kuuluvad mõnda teise erakonda. see tekitab probleeme ka avalike hangete puhul. kaebuste esimene, esitamine tõesti on väga keeruline ja vigu ei olegi võimalik parandada. suur tänu. proua Van Neutenberg. suur tänu, suur tänu kõigepealt selle väga selge sõnavõtu eest ja ausalt öeldes ähm, ma olen suhteliselt äh, šokeeritud. Te ütlesite et, et nelikümmend protsenti läbivaadatud äh, projektidest äh, avalike hanke puhul öö, olid teatud veaga see on, see on tõesti šokeeriv ja jahmatav, et peaaegu poolte projektide puhul on tegemist raskusi eeskirjades kinnipidamisega. ja siit ka minu küsimus. minu enda kogemus äh, Hollandis on näidanud, et äh, kuuldamine on ka probleem, mõnedes liikmesriikides on avalike hanke reeglid äh, karmimad kui Euroopa reeglid, on mind üle keeratud Euroopa projektide puhul ja kas te olete võtnud arvesse ka siseriiklikud reeglid avaliku hanke kohta ja kas on teie arvudesse sisse arvestatud või äh, keskendusite te ainult Euroopa hankereeglitele ja kas see veamäär kajastab äh, siis ainult äh, nõuetele vastavust või mittevastavust Euroopa reeglitega? ma kujutan ette, et kui me arvestame mõnede regioonide väga karmide reeglitega, oleks see veamäär veelgi kõrgem. ja kokkuvõtteks tuleb väga tõsiselt võtta teiepoolseid soovitusi ja teie soovitus, et kui ex-ante tingimuslikkus avalike hangete puhul jääb arvesse võtmata liikmesriikide poolt siis äh, peaks sellega kaasnema ka sanktsioonid, on, on väga mõistlik. ja ma loodan, et kolleegid seda ka toetavad. sest et me peame tegelikult jääma ju enda poliitikate juurde, olema järjepidevad. nii et tuleb teha, on tehtud mõistlik soovitus, äh, mida tuleks järgida. suur tänu. suur tänu. härra Omarjee, palun. suur tänu, proua esimees ka mina tahaksin teid äh, tänada, härra Owen, ähm, see aruanne on meie jaoks äh, väga huvitavat infot pilli äh, täis ja minu küsimused, kõigepealt, kas te arvate, et avalikud hanked ühtekuuluvuspoliitika alt on teistsugused regionaalsel tasandil kui ülejäänud poliitikad ja ma pean, mõtlen siin just selle põllumajanduspoliitikale näiteks või näeme me samasuguseid probleeme nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka põllumajanduspoliitika puhul. ja minu teine küsimus puudutab äh, neid äh, vigu, millele te viitasite nõuetele mittevastavusi, kas te võiksite meile öelda, kas see veamäär vastab pettuse määrale või on tegemist korruptsioonist tuleneva probleemiga ja kas teil oleks konkreetseid arve eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohta meiega jagada? ja minu järgmine küsimus, mida teeb Olav sellises kontekstis, eriti koostöös liikmesriikidega, kas eh, nende tegevus eh, sujub tõketeta ja kas äh, Euroopa prokuratuuri äh, loomine, nii nagu praegu äh, plaanis on, äh, võiks viia selleni, et see veamäär hakkab alanema või et korruptsiooni on tulevikus siis vähem selles valdkonnas? suur tänu, proua Vana järgmisena, palun. jaa, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest ma arvan, et äh, need suunised, äh, mida te olete ka ette kandnud, on väga olulised äh, selleks, et veamäärasid liikmesriikides vähendada. Teie mitmetes materjalides on kirjas, et peamine alge vigadeks ei ole mitte korruptsioon ja pettused, vaid see, et haldusvead on lihtsalt niivõrd suured. ja ma arvan, et kui me mõtleme siin haldusvõimekuse suurendamine ja tehniline abi, peaksid olema just need abivahendid, mis liikmesriikidele on tähtsad selleks, et veamäära saaks vähendada. minu küsimus on aga hoopis äh, midagi muud. mind huvitab, kuidas Regio peadirektoraadi poolt ette nähtud äh, ja Transparency Internationali poolt äh, välja arendatud äh, kokkuleppeid näete pakkujate ja hankijate vahel, siin eri salajased kokkulepped äh, ja sihitatud hanked, äh, kuidas selliseid korruptiivseid praktikaid oleks võimalik vältida, kas on mingisugune jälgimissüsteemi, mõningad Euroopa Liidu liikmeriigid juba rakendavad seda üheksakümnendatest aastatest alates ja kas teie näete seda sobiva vahendina selles valdkonnas rakendamiseks, et veamäärasid liikmesriikides vähendada. ja teine küsimus, mis puudutab äh, parima pakkuja ja odavaima pakkuja printsiibi rakendamist. üks muidugi on, me räägime ju tõhususest äh, tänasel päeval ja sellest, et äh, maksumaksja raha kasutatakse parimal mõjusamal võimel ja moel ning teine on loomulikult odavamad pakkujat, oluline on see, et kvalitatiivselt paremat pakkujat eelistatakse odavamale, nii nagu ka on äh, kirjas. Äh, ma tean, et äh, Austrias väiksemad regioonid ei saa seda kasutada, sellepärast et neid, nende peale võidakse kaevata, nad ei võta paremat kvalitatiivset pakkumist, vaid võtavad kõige odavama ja ma tahaksingi küsida, kas oleks võimalik selle parima kvalitatiivse pakkuja põhimõtet ka väiksematele kogukondadele rakendada? järgnevalt saab sõna proua Tomato. suur tänu, suur tänu, proua esimees ja aitäh selle raporti eest. see on tõesti natukene hirmutav, aga peegeldab kahjuks tegelikkust ja kõik on sellest ju teadlikud vaatame statistikat, veamäära protsent on väga kõrgel ja see tähendab seda, et me peame nõudma seda, et komisjon nüüd midagi ette võtaks ja oma vastutuse kanda võtaks. ja minu küsimus, et mis tüüpi vigu siis esineb ja kas need on liikmesriigiti sarnased ja regiooniti? ja veel, kas ei või olla nii, et ähm, probleemid, mis on tekkinud äh, haldus- ja kontrollisüsteemis, viivad tegelikult selle veamäära tõusuni avalike hangete puhul. kas ei või siin olla tegemist tegelikult regionaalsete ametivõimude äh, pädevuse, äh, suutmatusega? härra Olbrist palus ka sõna. suur tänu meil ei ole olnud veel aega tervet seda aruannet läbi lugeda, võib-olla sellest on räägitud äh, mõnes teises komisjonis, aga mina ei tea. Äh, minu küsimus on, et äh, milles see probleem peitub? kas asi on selles, et liikmesriikidel ei ole süsteemi, mis sobitub Euroopa direktiividega, kas see tähendab seda, et liikmesriikides ei ole seadusandlus vastu võetud või on seadusandlusega asjad korras, aga liikmesriigid lihtsalt ei pea sellest ise kinni ja teevad vigu. ja kuidas on Euroopa seadusandlusega, kas Euroopa-ülene seadusandlus on piisavalt selge et liikmesriigid sellest aru saaksid, sest et ma tõesti tahan teada, milles, kuhu see koer on maetud. kui äh, me tahame neid takistusi äh, eemaldada, siis me peame teadma, milles on, millised on selle asja juured. ja see on seotud tegelikult äh, sellega, mida küsis proua Damato, et millised vead esinevad kõige rohkem. ja minu küsimus teile on, et mis te arvate siis, et kus, kus need probleemid tekivad? kui asi on liikmesriikides, kui nendel ei ole seadusandlus paigas, siis karistada saavad nemad. kui äh, lõppkasusaajad äh, vigu teevad, äh, siis, siis tuleb esitada küsimus, kas see tuleb, kas vea on teinud nemad või on, on seadusandlus neid all, alt vedanud ja nemad peaksid siis, kui nad on ise selle vea teinud, saama karistada proua Presso. suur tänu, proua esimees. mind huvitab äh, tegelikult see küsimus, millele te viitasite ise, äh, vigade kodifitseerimine. täna hommikul on meil ka äh, sellesisuline raport hääletusel Põhiseaduskomisjoni raporti kohta. ja minu küsimus on selles, et kas vigade kodifitseerimiseks selleks, et oleks võimalik äh, pettuse eristada äh, mittetahtlikest vigadest. ehk siis nendest vigadest, mis on, äh, mis tulenevad konkreetselt seadusandluse keerukusest või mille põhjuseks on mõni muu taoline põhjus see on meie jaoks väga oluline. me peame lähtuma ju parema seadusloome kokkuleppest institutsioonide vahel ja sellepärast tulekski nii-öelda pettus äh, lihtsalt veast äh, eraldada. tahtlikud vead muidugi tuleb otsustada pettusega või neist võib saada mingil hetkel pettus, nii et väga oluline on äh, panna paika vigade äh, tüübid, tuua välja kõige sagedamini esinevad äh, vead, sest see viitab tegelikult probleemidele seadusandluses. meie kohustus selline vist on. see asi huvitab mind tõesti, ma tahaksin neid, seda seda selgitada. teised kolleegid on keskendunud ühtekuuluvuspoliitikale ja, ja mind tõesti huvitab selgema see, et milline on erinevate äh, ametivõimude äh, pädevus, millised on nende ülesanded sest me ei taha ju öö, äh, karistada neid, kes on tahtmatult need vead teinud ja et me saaksime avalike hanke seadusandluse paika. suur tänu, proua Molkova järgmisena. suur tänu, et sõna sain. suurepärane on see aruanne, mis meile esitati ma ei ole nõus äh, mõnede seisukohtadega, et kui vead esinevad, siis tuleb maksed peatada, see oleks väga lihtne lähenemine ja minu küsimus on järgmine, mida me siis saame ette võtta? või astutakse mingisuguseid äh, samme reg-, äh, regioonide komitee tasandil? kui riik ei vasta ex-ante tingimustele, siis see loomulikult mõjutab kõige halvemas olukorras olevaid regioone. nii et regionaalide komiteega tuleb teha koostööd, äh, sest et see puudutab otseselt neid. ja kindlasti äh, tuleb äh, saada Hollandi ja Slovakkiaga suhtekanalid paika, kes järgmisel aastal võtavad juhtimise üle. nii et me peaksime sellele asjale rohkem tähelepanu pöörama oma komisjonis ja need vead eemaldama mina arvan, et need riigid, kus vigu esinevad, kus vigu esineb, ei tee seda meelega. nii et järgmine kord, kui äh, te oma aruande esitate, siis te ei pea nendest vigadest enam rääkima, nii et ma arvan, et me peame koostööd tegema regioonide komitee ja nende riikidega, kes üle võtavad eesistumise. järgmine kõneleja, palun. suur tänu äh, ütleb härra Hetman. ka mina tahtsin kasutada tänast võimalust tänada Kontrollikoda esitatud aruande eest, see on äärmiselt põhjalik aruanne, väga palju avaliku, avalike hangetega seotud probleeme on seal välja toodud. ja minu küsimus on teile järgmine, kas te arvate, et on olemas, kas ei ole mitte nii, et on üks äh, pidev äh, probleem, mis esineb äh, kogu selle kogu nende hangetega. nimelt, et see protseduur on lihtsalt liiga keeruline. mõned liikmesriigid otsustavad äh, siis äh, veel neid äh, reegleid karmimaks muuta ja see koormab seda süsteemi, mis on niikuinii nii ülekoormatud veelgi. ja siis on, tekivad sellised olukorrad, millele viitas härra Olbri, et mõnes liikmesriigid lihtsalt ei suuda määruseid täita ja niisiis ongi nii, et kujutagem ette, et meie oleme lõppkasusaaja ja me oleme silmitsi sõna otseses mõttes äh, seadusandluse rägastikuga. väga raske on ennast sealt läbi närida ilma vigu tegemata. ja väga paljud nendest vigadest tekivad äh, kogemata, keegi äh, ilmselt neid tahtlikult ei tee ja minu küsimus on, et äh, jah, Äh, kontrollikoda on esitanud väga olulisi soovitusi ja suuniseid, aga kas te ei arva, et äh, soovitus number üks peaks olema süsteemi lihtsustamine. kui te Euroopa Komisjonile sellise soovituse teeksite ja kui Euroopa Komisjon otsustaks selle asja esimesena kätte võtta, siis äh, ja lihtsustaks süsteemi, siis see võib-olla motiveeriks ka liikmesriike oma süsteeme lihtsustama, aitäh. härra Boltšak, palun. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já navážu tak trochu na pana kolegu Hetmana, protože... Suur tänu. Mul on e, märkus seoses kolleeg Hetmani märkusega. E, punktis 34 raportis on öeldud, et mõned riigid on teavitanud ainult väga vähestest juhtumistest Olafile, mida nad on pidanud pettusteks. Hispaanias näiteks kuni aastani kaks tuhat kolmteist ei teavitatud sellel ajaperioodil mitte ühtegi pettuse kahtlust, mis minu arvates on veider ja ma tahaksin teada, kas Kontrollikoda peab seda aruannet tõeseks, ehk siis seda, et mitte mingeid pettusi ei olnud teatud riikides, sest see oleks ju suurepärane punktis kakskümmend üheksa, see puudutab Tšehhi Vabariiki, öeldakse, et paljud ametiasutused on tõlgendanud äh, sama teemat juriidiliselt erinevalt, aga ka auditi tulemused olid erinevad. kuidas te selliseid olukordi Kontrollikojas lahendate? millist äh, juriidilist tõlgendust te peate siis kõige olulisemaks? aitäh, härra Ruus, nüüd palun. Queria dizer, já foram trazidos aqui à colação por os colegas, mas eu. Suur tänu pois também a importância. suur aitäh, tahan siin liituda tänusõnadega ja loomulikult on tähtis see, milliseid auditeid läbi viiakse ja selle auditi raporti puhul, mida me siin enda ees näeme, on väga selge ju, et et see, mida siin stsenaariumina kirjeldatakse või nähakse, on väga suurt muret tekitav. paljud kolleegid juba ütlesidki, et äh, kogu seda menetlust on vaja lihtsustada, aga me peame ka mõtlema, mida siis teha, kui reeglitest kinni ei peeta. ühtekuuluvuspoliitika on liiga tähtis vahend äh, selleks, et äh, lihtsalt jätta need vead niimoodi, nagu nad praegusel hetkel on ja seetõttu ka riikide puhul ja ma ütleksin isegi vaesemate riikide puhul Euroopa Liidus on see väga tähtis. ja eriti just nende puhul on väga tähtis, et olemasolevatest reeglitest peetaks kinni, aitäh! suur tänu! nüüd on selleks vooruks küsimused ja ettepanekud eh, läbi. nagu te nägite, oli küsimusi ja märkusi palju ja ma saan aru, et mõned küsimused oleks äh, komisjoni vastata, aga kõigepealt saab sõna härra Õuen ja siis annan sõna komisjoni esindajatele. palun, härra Õuen. suur tänu ja suur tänu selle põhjaliku huvi eest. kolmteist liiget vist vähemalt äh, esitasid küsimusi, see on rohkem kui teistes äh, komisjonides, seega tunnustan teie huvi, ma ei tea, kas ma kõigele äh, suudan vastata, aga üritan ja vabandan, kui läheb natukene pikemaks. nii, küsiti liikmesriikide ja piirkondade erinevusest. jah. ja tõepoolest. Wales, mina olen ise Walesist pärit ja viisteist on minu arvates suurepärane arv, sest nii palju on ka meie liikmeid rugby meeskonnas. aga igatahes vastuseks teie küsimusele nüüd kas probleem on liikmesriikides või regioonides, mõnel määral on tegelikult probleem mõlemas, see on süsteemne probleem neljas liikmesriigis, mida meie analüüsisime. me vaatasime kolme päris suurt liikmesriiki, kus on pikk ajalugu tõsiste vigade tegemisel paraku Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriik, seal on erinevad äh, haldustasemed ja süsteemid, aga paraku probleemid on ka sarnased. me ei läinud nüüd väga väiksele kohalikule tasandile, sellepärast et siis me jõuaks ainult äh, statistiliste andmeteni, mis mingit infot ei anna, aga vaatasime liikmesriigiti, et mõista, mis on need tasemed äh, probleemide osas aga üks punkt, mida meie märkasime ja mis puudutab õiges suunas liikumist, aga mis on seotud äh, liikmesriikides äh, keskvalitsuse ja omavalitsuste vaheliste suhetega, me nägime, et kohati riigi tasandil on väga häid algatusi, näiteks äh, riigihangete puhul Itaalias näiteks pettusevastased ametid aga see, mil määral nende sõnum jõudis kohalikule tasandile, kus neid hankeid läbi viiakse, on tegelikult veel problemaatiline, aga loodetavasti ka komisjoni abiga see olukord aja jooksul äh, paraneb. suur tänu ka kolleegile, kes kaks korda minu ettekannet on juba kuulnud. tõepoolest, mõned liikmesriigid on astunud samme ja nagu te teate, see liikmesriik, mida meie mõlemad väga hästi tunneme, seal on jätkuvalt meil probleeme ja tuvastasime ka tõsiseid vigu, mida tuleks kindlasti vältida. ma tutvustan seda selleaastast raportit ka Londonis ja Ühendkuningriigis ning Põhja-Iirimaal, Walesis ja Šotimaal ja loodetavasti saame lahendada mõningaid neid probleeme iga liikmesriigil on selles vallas palju õppida, need pi-, probleemid korduvad ähm, pidevalt. uutes hankereeglites on nii mõndagi head, seal on mitmeid lihtsustavaid kavatsusi uutes reeglites, aga sellega kaasnevad ka teatud ohud, nii et kui seda tasakaalukalt ellu ei viita, siis äh, Need tõepoolest, nagu te ütlesite, võivad olukorra muuta veelgi keerukamaks. keskkondlikud ja sotsiaalsed meetmed on väga head ja ka parlament on seda soovitanud, aga sellega kaasneb ka teatud üleminekuperiood, millel ajal võib tekkida rohkem vigu ja rohkem probleeme. aga üldine lähenemine uute reeglite puhul on suurem lihtsustamine, suurem otsustamisvabadus ja lihtsustamist on kontrollikodad selles vallas juba aastaid soovinud ja võib-olla see ülevõtmise teema liikmesriigiti, seda soovib komisjon kommenteerida, kus liikmesriikidel on rohkem otsustamisvabadust, sest see võib ka kohalikul tasandil viia suuremate probleemideni. ühtne auditeerimine, jah, see võiks aidata kontrollikoda leiab jätkuvalt viku, mida oleks pidanud tegelikult juba tuvastama kas komisjon või liikmesriikide auditid. jah, see on üllas eesmärk, et meil oleks ühtne audit, aga praegusel hetkel me täidame seda rolli, mida meile lepinguga ette nähakse. nüüd maksete peatamine ja parandamised ja mitmed kolleegid ütlesid ka, et see automaatsus on äärmiselt keeruline loomulikult on siin komisjonil otsustamisvabadus tõlgendada, kuidas seda eksamste tingimustele on vastatud ja komisjon seda hindab, aga määrused tunduvad minu jaoks üsna selged ja ma arvan komisjoni jaoks ka, aga võib-olla nad tahavad seda üle kinnitada, et kui aasta lõpuni kaks tuhat kuusteist ja kui komisjon leiab, et eksante tingimustele ei ole vastatud, siis see viib maksete peatamiseni. kuidas see täpselt toimib, milliseid fonde see mõjutab, mis on need maksete peatamise tingimused, siin on jälle komisjonil otsustamisvabadus aga ma arvan, et äh, reeglid on päris selged selles osas, mis hakkab toimuma aastal kaks tuhat kuusteist, kui eksante tingimustele jätkuvalt ei vastata. ja soovitustes tasub seda rõhutada, sellepärast et aega on veel üks aasta ja nagu me kuulsime, mõned liikmesriigid on edu saavutanud ja on nimekirjast äh, välja võetud. nüüd proua Toomas, kas, mis puudutab kasusaajaid kohalikul tasandil, ma ei tea, mis on Horvaatia olukord, võib-olla komisjon teab, aga igas liikmesriigis on praegu see võimalus, on siseriiklik äh, auditi eest vastutav asutus ja enamik kaebusi ja niinimetatud vilepuhumist, sellisel juhul pöördutakse kas ombudsmani või liikmesriigi auditeerimisasutuse poole aga sel teemal tasub komisjoniga otse rääkida. härra Van Miltenberg, kas eh, reeglite karmistamine on probleem, jah, Tšehhi Vabariigis näiteks kavatsused olid küll äärmiselt head, aga pingutati rohkem kui vaja reeglite kohaldamisega. siin on probleemiks ka direktiivide esi, erinevad tõlgendused, leheküljel kakskümmend üheksa toome selle ära, näiteks Itaalia tõlgendus, mis puudutab äh, lepingute erisusi. härra Omerže, teie küsisite, kas probleeme on ka näiteks ÜPP puhul, jah, meie tegelesime ühtekuuluvusega, aga nii aastad tagasi avaldasime ka raporti, mis puudutas just põllumajanduse teemat ja tegelikult see muster on väga sarnane. aga nüüd keskendusime hankereeglite rikkumistele ühtekuuluvusfondis, sest seal on vigu tõepoolest väga palju ja see on ka väga suur summa raha ja põllumajanduses on tegelikult sarnaseid vigu küll. pettuste arv, pettusi oleme kajastanud reeglid, lehekülgedel kakskümmend viis, kakskümmend kuus ja teisipäeval avaldatud iga-aastases aruandes on välja toodud ka numbrid, kui palju pettusekahtlusi me oleme Olafile edasi suunanud, see, kas peaks olema Euroopa prokuratuur, siin mul arvamust ei ole, meie tegeleme auditeerimisega ja aitame kõiki võimalusel. see prokuratuuri küsimus on äh, poliitiline otsus. nüüd, kas meil peaks olema mingi läbipaistvuse kokkulepe, ka siin mul ei ole äh, seisukohta, aga aastaid me oleme soovinud suuremat läbipaistvust ja eelmisel aastal avaldatud arvamusel, mida me avaldasime komisjoni iga-aastases pettuse aruandes, ütlesime, et pettuste vallas on vaja rohkem andmeid nii komisjoni aruannetes kui ka suuremat läbipaistvust. ja härra D'Amato, nagu ma ütlesin, me ei too välja vigu piirkonniti, aga lisades üks ja kaks oleme välja toonud nii palju vigade tüüpe kui võimalik ja eristasime ka väiksemad tõsisemad ja, ja suuremad vead, ehk siis tõsised vead on need, kus me arvame, et vale pakkuja on võitnud lepingu ja sellel võivad olla erinevad põhjused, aga see tähendab, et täiesti kindlalt raha eest ei saadud parimat. nii, härra Halbrecht küsis, mis siis probleeme põhjustab, probleeme on mitmeid, ei ole ühte ainust selgitust. küsimus on haldussuutlik, edukuses, ebapiisavas planeerimises, see kõik mõjutab ja väga paljud osapooled äh, kurdavad selle üle, et see hank-, hankemenetlus on liiga keerukas, jah, tõepoolest äh, tuleks asju lihtsustada uutes direktiivides, aga probleem on ka selles, et direktiive ei võeta õigesti üle, tõlgendus on erinev sellest, mida komisjon ja seadusandjad plaanisid, vahel on ka täiendavad määrused ja kohati see pettus on ka mm, põhjuseks, kuigi seda on raske tõestada. nüüd, kas parem vigade kodifitseerimine aitaks, kas me saame välja tuua pettused näiteks keerukuse põhjustest, nagu ma ütlesin, pet-, kohtus on väga keerukas asi tõestada ja see ei ole meie töö. kui me näeme selle kohta tõendeid, siis me anname selle uurimise kohe Olafile edasi. ja me tõime välja väiksed, tõsised ja suured vead lehekülg kaheksateist ja see ilmselt taksonoomia on teile kõige suuremaks abiks. ja nagu te näete, toome ka näiteid mis on tõsine viga, mis on märkimisväärne viga ja mis on selline väiksem viga, et seda tasub meeles pidada. ja nüüd äh, küsimus sellest, kui eksante tingimustele ei vastata oleks hea, kui komisjon avaldaks nüüd oma tegevuskava, kus käsitletakse ka koolitusi nendele liikmesriikidele näiteks, kus on äh, kõige rohkem vigu, et nad saaksid oma haldussuutlikkust ka parandada ja mul on hea meel öelda, et mind on kutsutud kohtumisele volinike Kovka ja Kretskoga, sest nende roll on siin äärmiselt oluline ja väga hea, kui nad koostööd teevad, see kohtumine on esimesel detsembril ning äh, tore, et kaks äh, suurepärast volinikku on selle teema võtnud oma südameasjaks. nüüd härra Hetman, kas äh, on üks suur probleem, mis on nii keerukas? jah kohtud on ka öelnud juba aastaid, et me peaksime seda lihtsustama ja mul on hea meel, et avalike hanked, direktiivid võimaldavad seda lihtsamaks muuta. aga võib-olla komisjon oskab seda paremini kommenteerida, nüüd härra Potter ei ole, see ei ole meie asi öelda, aga aruannete puhul Olafile mõned riigid ei viita nendele hangete juhtumitele, mis on seotud pettustega. ka mõned teised riigid seda ei tee. probleem võib olla selles, et mõned riigid ei taha välja tuua pettuse kahtlust, kui see, see ei ole veel kindel, ma ei tea, mis see põhjus on, ma ei oska vastata kas see tähendab, et äh, pettusi polnud näiteks Hispaanias või Prantsusmaal? aga tuleb lihtsalt nende riikide ajalehti lugeda ja vaadata, kuidas prokuratuur näiteks hiljuti Hispaanias on tegutsenud. seal on olnud päris palju kohtukaasusi. ja härra Ruuase küsimus, suur tänu nende märkuste eest. Te tegelikult nõustusite meiega, et kui erinevad reeglid ja seadused, kui neid jälgida, siis see on tõesti määrava tähtsusega. oluline on, et need reeglid, et nendest lähtutakse, see on ka audiitoritele äärmiselt oluline ja ma arvan, siinkohal ongi sobiv lõpetada. suur tänu, aitäh selle põhjaliku vastuse eest ja nüüd annan sõna komisjoni esindajatele proua Marietta, võib-olla teie alustate? palun. aitäh. meid on siin täna kolm, seega ma alustan ja siis äh, minu kolleegid, kes tegelevad ka selle teemaga, saavad äh, täiendada ja täpsustada. kõigepealt minu poolt kolm märkust, ehk siis meie kaks peadirektoraati ja kõik osalevad liikmed, me jagame neid eesmärke, me tahame, et hankereegleid kohaldataks tõhusalt, kui me räägime tõukefondidest ja see tähendab, et me tahame, et liikmesriigid valiksid kõige kvaliteetsemad projektid kõige soodsamate hindadega ja me tahame ka tagada, et see toimub ühisturul, ehk siis me tahame, et toimuks ka suurem piiriülene hankemenetlus. ja kuna meile teeb see muret, me üritame liikmesriike igati aidata, et võidelda korruptsiooniga, ennetada korruptsiooni hankemenetluses. teiseks nüüd äh, Kontrollikoja soovituste juurde. me tervitame seda raportit, suur tänu härra Õuenile tehtud töö eest, aitäh selle koostöö eest, nagu te juba ütlesite, me nõustusime kõikide soovitustega ja hakkame neid nüüd ellu viima. ma ei kommenteeri kõiki soovitusi eraldi, aga paar märkust siiski. me oleme väga tänulikud nende soovituste eest, kus öeldakse, et komisjoni tegevuskava, mis peaks hankemenetlusi liikmesriikides aitama, seda peaks äh, toetama ka volinike tasandil ja esimesel detsembril see nüüd juht-, kohtubki, vastavad volinikud kohtuvad härra Õueniku, Õueniga ja see on esimene kord, kui räägitakse sel tasandil sellest tegevuskavast ja siis on meil regulaarsed kohtumised tegevuskava osas. ja kolmandaks, natukene, natuke, räägin natukene pikemalt, ehk siis mõned näited selle kohta, kuidas me ait-, toetame liikmesriike, et nad saaksid hankeid paremini läbi viia. meil on ennetavad meetmed ja parandavad meetmed, ma räägin nüüd ennetavatest meedetest ja kolleegid räägivad teisest punktist. ennetavate meetmete puhul me teeme käsikäes koostööd eh, Grow peadirektoraadiga ja me oleme välja töötanud eh, riiklikud tegevuskavad nendes riikides eelkõige, kus, mida ka härra Õuen juba välja tõi, on kolm riiki, kus on tegevused ellu viidud, nii nagu peeti ja me ütlesime, et vastati reeglitele Malta, Poola ja Läti. teiste riikide puhul on meil mõned eh, liik-, riiklikud tegevuskavad, mis tuleks täita enne aastat kaks tuhat kuusteist, toon mõned näited, sest eh, küsimusi silmas pidides on need väga olulised. oluline on, et oleks selge kodifitseeritud seadusandlus, mis puudutab konkreetselt riigihankeid et see oleks äh, kergesti loetav ja kasutatav. peavad olema ka vastavad koolitusmeetmed, see on äärmiselt oluline, et need inimesed, kes hankeid läbi viivad, on selles vallas koolitatud. peab olema ka vastavad meetmed selle kohta, mis on kõige levinumad vead, nende kohta infot anda ja oluline on, et äh, ekspertidel oleks selged suunised oma töö kohta. nüüd ka see mis puudutab seda ausa meelsuse paketti, ehk siis kui mingi vabaühendus kes on vaatleja ja siis on kokkulepe lepingupartneri ja oh, te, nende ettevõtete vahel, kes on soovinud hankes osaleda ja nad kõik lubavad eh, teha seda läbipaistvalt ja ei tee midagi, mida võiks pidada korruptiivseks. Neid hakkame kohaldama aastal kaks tuhat kuusteist ja hindame tulemusi pärast seda ja vaatame, kuidas seda laiendada. ja lõpetuseks, eksante tingimused. kui me esimese hindamise läbi viisime, siis see toimus liikmesriigi tasandil, aga suurtes riikides, kus on erinevad piirkonnad, see analüüs viiakse läbi kaks tuhat kuusteist lõpus et hinnata, kas tegevusi on ellu viidud. seda tehakse ka regionaalsete programmide tasandil, kui on regionaalseid programme. ehk siis, kui riik on midagi ellu viinud ja regionaalsel tasandil on tegevusi ellu viidud, siis me ei pea peatama neid regionaalseid programme vaid saame keskenduda nendele programmidele, kus probleeme on. praegusel hetkel siin lõpetaksin ja annaksin sõna nüüd kolleegile. aitäh, härra Sele, palun. suur tänu, tere hommikust kõigile. Regio peadirektoraadi nimel tahaksin ka tänada härra Õuenit ja tema meeskonda ehm, selle eest, mida nad on avalike hangete vallas korda saatnud. tõepoolest, hanked ei puuduta ainult ühtekuuluvust, valdkonda, aga see on üks võtmetähtsusega aspekt just Regio peadirektoraadi jaoks ja loogiline on ju vaadata, kui sagedased need vead on meie peadirektoraat on auditeerinud äh, seda valdkonda juba üle kahe aasta praeguseks ja oleme nõustanud, koolitanud ja välja andnud väga palju suuniseid liikmesriikidele, nagu mu kolleeg just ütles, praeguste tegevuskavade puhul on lihtsalt see määr natukene muutunud ja me tahame, et kõik osapooled oleksid kaasatud töö tulemusena viitaksin nendele suurtele puudustele, mida meie peadirektoraat on avastanud ja mis on viinud ka finantskorrektuurini aastani kaks tuhat viis tagasi. me oleme ette võtnud suuri samme, et aidata liikmesriike, Grow peadirektoraat, Regio peadirektoraat ühiselt, mis puudutab puudutab piiravate kriteeriumite kasutamist, suuremat läbipaistvust, ekspost äh, lepingute muutmine, mis äh, toob endaga kaasa lisatööd, seega väga palju tööd on ära tehtud ja juba aastal kaks tuhat seitse olime tuvastanud nende vigade tüpoloogia ja pakkusime liikmesriikidele juhised välja ja nendest juhistest lähtuvalt äh, tuvastatakse, mis, mis tüüpi vigu saaks vältida, aga see andis võimaluse ka liikmesriigi tasandil vajalikud vead siis, vead parandada. ja kontrollikoda andis äh, välja oma arvamuse, esiteks ning me oleme auditeerimise asutustega väga tihedat koostööd teinud, et infot jagada, eriti just hangete valdkonnas. aastast kaks tuhat üksteist oleme kõikide ametkondadega jaganud meie kontrollinimekirja avalike hangete puhul ja me pidevalt kontrollime auditeerimise asutuste tööd selleks, et tagada, et nad lähtuksid nendest ühestest reeglitest aastate jooksul on äh, meie kindlus kasvanud, me teame nüüd, et meil, me saame tugineda neljakümne kahele auditeerimisasutusele, kes teevad väga head tööd lähtuvalt ühtsetest standarditest ja üheksakümmend üks protsenti rahadest äh, on nende auditeerimispädevuse all. loomulikult me tahame seda olukorda veelgi parandada ja tagada, et lähtutakse ühtsest metodoloogiast. vastaksin ka märkustele, mis puudutasid numbreid ja suur tänu Kontrollikojale, et eh, on nüüd meie tegevuskava juba avaldatud, sest leheküljel kolmkümmend neli kirjeldatakse seda tegevuskava väga hästi ja loomulikult me tegeleme edasi sellega, et eh, meie volinikud ka selle teemaga edasi läheksid. räägiti neljakümne protsendi määrast ja ma tahtsin lihtsalt äh, täpsustada, et äh, leheküljel üheksateist on selle kohta ka väga hea graafik, see on vigade sagedus. nii nagu iga-aastane aruanne sellega välja toob kui me vaatame seda vigade arvu, siin Van Owen ütles et, et kakskümmend üheksa protsenti olid tõsised vead ehk siis pakkuja või lepingu osapool ei oleks tohtinud seda lepingut saada. teistel juhtumitel oli nõuetele mittevastavus, aga see, sellisel juhul ei pea võib-olla finantse muutma ja need olid äh, märkimisväärsed ja väiksed vead. märkimisväärsete vigade puhul see lõpptulemus ei olnud mõjutatud. ehk siis äh, vaadake seda iga-aastast raportit, mida teisipäeval ka kontkomisjonis tutvustati kogu Euroopa Liidu eelarve puhul oli see veamäär neli koma neli protsenti, nii et äh, nende numbrite esitlusel peab olema ettevaatlik ja väga hästi selgitati ka seda, et mõned arvud, mis välja tuuakse, need on saadud liikmesriikide käest, tuhat kakssada viga ja liikmesriikide arvates kakskümmend tuhat kaksteist tuhat iga ja need on seotud pettuse kahtlustega. aga seal kohus peab otsustama, kas need olid tõesed või mitte. ega nendesse numbritesse tuleb suhtuda ettevaatlikult. probleem on pettustega, on tõepoolest ka Euroopas korruptsiooni. selle kohta on ka väga palju uuringuid riigihanked on eriti seotud korruptsiooniohuga, aga ma olen kuulnud, et probleem on ka teadmatuses ja ka suutlikkuse puudumises. on väga palju lepingu osapooli ja asutusi ja väikestel omavalitsustel, kellel ei ole võimekust, neil on väga keeruline kõiki reegleid jälgida ja seega kaasneb juba see risk vigadeks nii oluline on liikmesriike aidata, et nende suutlikkust parandada selles vallas. ja lõpetuseks mina audiitorina ütleksin, et me hindame Euroopa Liidu reeglitest lähtuvalt, aga tuleb äh, vaadata ka liikmesriikide reegleid ja kui need on liiga keerukad ja raskendavad äh, Euroopa reegleid, siis ka see võib põhjustada vigu. seega koostöö liikmesriikidega on väga oluline, et seda kõikidel tasanditel lihtsustada, et me ei oleks suuremad katoliiklased kui paavst ise selliste teemade puhul, sest tõepoolest ka see võib hanke puhul vigu põhjustada. suur tänu! ja härra Nunnelten Meiro, kas tahate midagi lisada? suur aitäh, esinaine teile, püüan teha lühidalt, ma arvan, et me oleme kõik nõus, et äh, võtmefaktor siin kõikidele küsimustele äh, lahenduse leidmiseks on, äh, tuleb teha muutusi, muutusi halduskultuuris ja me peame aru saama, milline on riigihangete reeglite vaimsus ja süsteem ning selle alused me oleme nõus Regio peadirektoraadi ning ka kontrollikoja inimestega, et äh, lepinguline lähenemine äh, liikmesriikidega, kellel on süsteemseid raskusi riigihangete süsteemis, on vajalik. vajalik on loomulikult anda piitsa, kui on vaja piitsa, aga präänik on sama oluline, kui mitte öelda, et olulisem et liikmesriigid ja sealsed äh, haldusstruktuurid saaksid aru, kuivõrd oluline on läbipaistev ja hea äh, riigihankesüsteem, kui nad sellest aru ei saa, siis miski ei muutu. Äh, meil on vaja rohkem tehnilist abi, ennetavat tegevust ning me peame liikmesriike paluma teha muudatusi omaenda koduriikides meie toel koos Regio peadirektoraadiga me aitame praegu ka liikmesriikidel oma äh, riigihankesüsteeme muuta. teiseks, mis puudutab riigihanke reeglite keerukust, siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta reform on minu arust justkui tööriistakast, äh, mis äh, aitab kasutada suurenenud paindlikkust ja rohkem on võimalusi selleks, et Äh, pakkumus ametitele aidata äh, tööd teha. Äh, see süsteem ei ole väga range, aga selleks, et selles süsteemis toimida, on vaja rohkem koolitust, on vaja liikmesriikide tasemel saada aru, millised on võimalused, nii et neid õigesti kasutataks. kolmandaks, mis puudutab andmeid ja andmete olulisust, olete ilmselt märganud, et ühtse ühisturu strateegia on komisjon vastu võtnud ja selles strateegias on kirjas terve rida äh, Äh, ideid äh, riigihangete ja andmete kohta, kus me motiveerime ja julgustame liikmesriike kasutamaks äh, riigihangete kontrakti, lepingute andmebaasi kus oleks äh, siis riigihangete mm, läbipaistvust äh, äh, ka praktikas kasutatud. samuti motiveerime me liikmesriike auditite kohta anda rohkem informatsioone, anda informatsiooni ka automaatsete auditite kohta nii, et Euroopa tasandil läbi viidud auditite järelmid on kõigile teada ning me tugevdame nende reeglite rakendamise kultuuri kogu Euroopa Liidus ning analüüsi ja vigade tuvastamise süsteemi toetame me samuti, mis võimaldab liikmesriikidel tuvastada anomaaliaid äh, hankesüsteemis äh, nii, et meil oleks äh, rakenduspoliitika tugevam, seal me süsteemsetele vigadele pigem pöörame oma pilgu ja ei keskendu üksikutele eeskirjade eiramistele mida me püüame siis riigihangete vallas teha? oleme vastu võtmas Euroopa ühtset hankedokumenti, mida me esitlesime ka IMCO komisjonis mõned päevad tagasi. me aitame siin pakkumuste esitajatele, eriti väiksematele osalejatele, võtta osa hankemenetluses, täites selleks ainult ühe dokumendi selle asemel, et tuua terve mapitäis erinevaid dokumente selleks, et menetluses osaleda. nii et kõik äh, hanke menetlused, mis on riigihangete direktiivi järgi koostatud äh, Euroopa Liidus, äh, selles peavad pakkumuse koostajad täitma ühe dokumendi, mis siis nende kaasatust või väljajätmist selles menetluses aitaks tuvastada. Kui me mõtleme riigihanke äh, menetluse paremaks äh, edastamiseks äh, tehtavatest sammudest, siis tõlkimise roll on ka väga oluline. meie toetame seda, et erinevad ettevõtted saaksid laialdasemalt hankemenetlustest olu, osa võtta kogu Euroopas. Grow peadirektoraat ja volinik Eh, meie eh, direktor Pienkovska on ka eh, kogu komisjoni mandaadi jooksul tegemist, tegemas laiapõhjalist koostööd nii Regio peadirektoraadi kui ka kontrollikojaga, suur tänu! suur aitäh, ütleb esineja, suur aitäh kõigile, kes osalesid selles arutelus, suur aitäh teile ettekannete eest, härra Oven, see oli väga oluline ja väga huvitav meile, suur aitäh, et andsite ülevaate eriaruandest ja meil on olemas siin väga selgesõnaline aruanne väga tugevate soovitustega, kuulsime ära ka komisjoni visiooni ja tegevuskava, mis on ilmselt pideva rakenduse faasis. ja tahaksin anda teile teada nii Kontrollikoja kui komisjoni esindajatele, et REGI komisjon eh, järgib selle, eh, seda protsessi, seirame edasi ja olete näinud, et see on meile väga oluline teema me saame aru, kuivõrd tähtis see teema on ja loodetavasti kohtume peatselt taas eh, ja paremate uudistega riigihangete vallast. suur aitäh ja läheme edasi meie järgmise päevakorrapunktiga. Our second guest this morning Äh, meie tänahommikune teine külaline on äh, härra Fredrik Valier, kes on Euroopa kohalike piirkondlike omavalitsuste nõukogu CEMR peadirektor. tema selgitab meile täpselt, milline on Euroopa kohalike piirkondlike omavalitsuste nõukogu äh, Äh, ülesanne ja mida nad teevad. tegemist on Euroopa tasandi vihmavariorganisatsiooniga, mis asutati aastal viiskümmend üks, nelikümmend üks äh, liiget on selles, kes räägivad kõik saja viiekümne tuhande kohaliku omavalitsuse nimel veebilehel on kirjas, et sellel organisatsioonil on topeltroll, esiteks eh, on eesmärk eh, kõikides valdkondades, mis kohalikke omavalitsusi puudutab, eh, tõhustada Euroopa Liidu õigusandlust ja selle rakendamist ning pakkuda kohalikule omavalitsusele mm, läbi esindajate riigiülest koostöövõimalust teiste Euroopa kohalikele omavalitsustele. kaks tuhat üksteist olite eelmine kord meie ees, esinaine vabandab, et äh, nii pikk vahe on jäänud, aga nüüd on võimalus äh, uue regi komisjoni liikmetel rohkem teada saada sellest organisatsioonist, mis esindab niivõrd palju kohalikke omavalitsusi. meil on peaaegu üks tund aega, võib-olla natuke vähem oma aruteludeks siin täna ja annan kõigepealt äh, Äh, härra Valiere kohe sõna viieteistkümne minutiseks sissejuhatuseks ja siis annan liikmetele küsimusteks ja kommentaarideks sõna. Teil ongi sõna kohe. suur tänu teile, esinaine. Äh, suur aitäh selle kutse eest, et me saame äh, CMR-i organisatsiooni tegevust tutvustada teie liikmetele tegemist on kõige vanima ja kõige laiapõhjalisema Euroopa organisatsiooniga, mis Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindab. meil on kuusteist rahvusorganisatsiooni neljakümne ühest riigist, see on veelgi laiapõhjalisem kui Euroopa Liit, aga sinna on kaasatud loomulikult ka Euroopa Liidu kakskümmend kaheksa liikmesriiki. meie eesmärk on toetada ühtse ja demokraatliku Euroopa loomist mis on äh, kohalikul omavalitsusel baseeruv, äh, mis austab lähimuspõhimõtet ning kuhu on kaasatud kodanikud ka otsustustegemisprotsessidesse. CMR-i näol on tegemist äh, tunnustatud sotsiaalpartneriga Euroopa sotsiaaldialoogis, sest see esindab Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tööandjatena ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on ka Euroopa Komisjoni uuringus see välja toodud. oleme eh, Euroopa Nõukogus alalised vaatlejaliikmed ja oleme osalemas ka teistes Euroopa Liidu eh, institutsioonides. Eh, väga suur heameel on siin olla täna, et teiega arvamusi vahetada. nagu ütlesite, siis viimast korda olime teie ees kaks tuhat üksteist aga oleme olnud regulaarselt ühenduses mitmete regikomisjoni liikmetega. ja meie hea sõber härra Albrecht oli ka meie asepresident mitmeid aastaid, enne kui sai Euroopa Parlamendi liikmeks. härra Van Nistelrooy on meie pidevaks kontaktisikuks, proua Presso ja teised ka siin komisjonis, nii et suur heameel on jagada teiega mõningaid meie prioriteetidest CMR-i näol on tegemist ka ühtsete kohalike omavalitsuste organisatsiooni maailma osa Euroopa antennaga. me esindame siis Euroopat ÜRO juures ning ka mitmetel olulistel kohtumistel COP kakskümmend üks säästva arengu eesmärkide loomisel äh, elurikkuse kolm äh, konverentsil järgmisel aastal, nii et meil on käed-jalad tööd täis. Äh, meie organisatsioon tegeleb väga mitmete teemadega, äh, kodakondsus, demokraatia, head juhtimistavad ning selles vallas oleme me linnade ja kohalike omavalitsuste koostöö toetajaks. CMR on mõned aastad tagasi sõpruslinnade algatusega välja tulnud. Äh, täpsemalt uuendasime seda algatust pärast kahte, pärast teist maailmasõda, aga oleme ka naiste ja meeste äh, võrdse esindatuse harta liikmed, äh, tuhat viissada kohalikku omavalitsust on sellele alla kirjutanud Euroopas ja Euroopa Parlament toetab seda tegevust. ning me oleme ka praegu faasis, kus me kohaliku omavalitsuse hartat oleme Euroopa Nõukogu juures allkirjastamas. CMR võttis viiekümne kolmandal aastal vastu kohalike vabaduste harta. veel üks äh, oluline tegevusvaldkond on avalike teenuste juhtimine Äh, kohaliku omavalitsuse tasandil ning äh, selle seostatus äh, sotsiaalse dialoogiga ja kohalike ametnikega kohalikul tasandil. samuti on meie jaoks oluline sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne koostöö ning ühtekuuluvus ja siin oleme me koostööd tegemas ka regikomisjoniga ja meie eesmärk on töötada välja uusi ideid selles vallas kuidas kasutada kõige paremini ära tõuke investeerimisfonde ning kuidas nende vahendeid kõige tõhusamalt ära kasutada. demograafilised muutused on loomulikult ka meile südamelähedane teema. keskkond, energia ja kliima, jällegi suur teemavaldkond, millega tegelema COP kakskümmend üks konverentsist rääkisin juba, aga oleme ka linnapeade pakti osalised. tegemist on algatusega, mille eesmärk on süsihappegaasi emissioone vähendada ning taastuvaid energiaallikaid äh, rohkem kasutada ja tõhustada energia kasutamist. oleme mitte ainult selle äh, linnapeade pakti osalised, vaid lausa konsortsiumi osa, kes äh, seda algatamas on ning äh, ka lisaprojektidega oleme seotud, äh, kus räägitakse kliimamuutuste äh, vastastest praktilistest sammudest ning osaleme ka veel ühes projektis, mis on seotud jätkusuutlikesse energiaallikatesse investeerimisega Euroopa tasandil. lõpetuseks oleme me ka ÜRO-ga seotud organisatsiooni Euroopa osa ja CMR on ka platvormi juhiks, mille eesmärk on koondada kokku äh, äh, arenguabi ja koostöö osapooled äh, lõime selle kahe tuhande kuuendal aastal, kus Euroopa Parlament võttis vastu raporti, äh, mis kutsus üles Euroopa Komisjoni äh, looma kesktasemel koostöövõimalust äh, arenguriikide kohalike omavalitsuste vahel ja käesoleva aasta alguses äh, kirjutasime alla strateegilise partnerluse TEFCO peadirektoraadiga äh, selles samas teemavaldkonnas. siis hetkel kuumad teemad meie jaoks, esiteks pagulaskriis oleme juba eelmise aasta kevadel andnud teada Euroopa Komisjonile, millised järelmid on äh, Vahemere olukorral äh, meie kohalikele omavalitsustele, äh, sest te olete kindlasti kuulnud, et esimesed, kes sellest kriisist on pihta saanud, on just kohalikud omavalitsused Vahemere piirkonnas aga nüüd mitte ainult muidugi seal, vaid tegelikult üle Euroopa. ja me oleme väga tihedalt töötanud koos oma liikmetega selleks, et analüüsida seda olukorda, oleme koostanud ka väikese uuringu, mis on ka teile kättesaadav, kui teid see huvitab. meie kodulehel on see üleval aga siseside peadirektoraadiga arutame ka seda, kuidas Euroopa rahastamist kasutada selleks, et kohalikke omavalitsusi rohkem toetada nende ülesannetes. tegeleme siin intensiivselt tagatreplusega, et need rahalised vahendid oleksid avatud ka kohalikele omavalitsustele, praegu reeglid seda ei luba, aga et vähemalt siht sihtotstarbeliselt oleks Euroopa tasandil olemas raha selleks, et integratsioonitegevust toetada ning pagulaste vastuvõtmist toetada kohalikul tasandil. oleme aktiivselt viimastel aastatel osalenud erinevatel diskussiooniringides, samuti Euroopa tõukefondide alasel arutelul ja ootame ka vahearuande protsessis osalemist ning vaatame, kuidas on kohandutud käesoleva äh, programmiperioodiga. meil on neli peamist äh, teemat, mis meid huvitavad selles kontekstis, esiteks tahame me tugevdada äh, partnerluspõhimõtet, mis programmis juba kirjas on, kohapõhist lähenemist kasutada äh, toetada äh, kohaliku kogukonna algatatud äh, kohalikku arengut. see on äh, asi, millele oleme rõhunud juba aastaid ja samuti toetame integreeritud territoriaalseid instrumente. selleks, et operatsioonilisi programme seirata ja nende arengut toetada, oleme teinud ka mitmeid uuringuid kaks hiljutist, nende hulgast on ülevaade, mis puudutab integreeritud territoriaalseid investeeringuid liikmesriikides eh, ja partnerluspõhimõtte kasutamine eh, Euroopa tõuke- ja investeerimisfondide rakendamisel ja mul on siin ka koopiad olemas, mille võin eh, sekretäriaadile anda, et need teile välja jagataks, kui soovite, proua esinaine. CMR on ka üks osalistest, kes äh, linnalise arengu äh, ja ühtekuuluvuse äh, projektis osaleb ning oleme ka ministrite mitteametlikel koosolekutel osalenud, mida on Euroopa Liidu eesistujariigid organiseerinud ning oleme panustanud ka linnalise tegevuskava loomisele nii Euroopa Komisjoni kui ka peadirektoraatidega äh, Eh, ning meid on toetanud selles ka Hollandi ministeeriumid. nii et me saame eh, Hollandi eesistumisele läheneda väga tugeva eh, tekstiga, mis loodetavasti ka mõjutab seda valdkonda. territoriaalse ühtekuuluvuse ja linnaliste tegevuste eest vastutavad ministrid olid koos juunis Riias ja CMR-i sest räägiti kui äh, olulisest tegijast äh, Euroopa tasandil. meie äh, lähenemine on veidi spetsiifiline, mis täiendab Eurocities algatust. meie tunnustame territoriaalset lähenemist, mis võtab arvesse ka linnaliste piirkondade ja perifeersete piirkondade täien-, täiendavust äh, teineteisele. mis puudutab bürokraatia vähendamist ja lihtsustamist äh, tõukefondide vallas, siis meid äh, kutsuti ühena neljast osalisest oma arvamust avaldama regikomisjoni kuulamisele viieteistkümnendaks oktoobriks ja siin on ka olemas koopiad mul kaasas, mida saan anda sekretäriaadile, et sellest liikmetele välja jagataks. me oleme algatamas ka analüüsi tuleviku ühtekuuluvuspoliitika tarvis perioodiks kaks tuhat kakskümmend ja hiljem. aprillis toimub sellel teemal ka kon-, konverents ning tahame ka lõunakonverentsi koos Äh, kokku panna, kus on meie liikmed kutsutud, äh, ka parlamendiliikmed, äh, et kahe tuhande kolmete-, kolmekümnendaks aastaks kohaliku tasandi visiooni luua, võtame kokku paremad sõnavõtjad ja koondame paremad mõtted ning analüüsime need läbi et algust teha Euroopa kaks tuhat kolmkümmend debatiga. selline konverents siis on toimumas ilmselt kevadel. CMR on pühendunud ennast ka jätkusuutliku linnalise arengu jaoks. töötame koos Prantsuse ministriga selleks, et äh, jätkusuutlike linnade instrumenti äh, luua. see kuulutatakse välja ilmselt meie konverentsil Brasiilias kaks tuhat kuusteist äh, aprillis meie eesmärk on toetada jätkusuutliku äh, arengustrateegia loomist äh, väiksema ja keskmise suurusega linnade jaoks. Äh, meie Euroopa sektsioon on, nagu öeldud, osalemas ka ÜRO juures, oleme globaalse kohalike omavalitsuste rakkerühmaga seotud osalema ÜRO Äh, jätkusuutliku arengu eesmärkide loomiseks pärast äh, kaks tuhat viisteist aastat, äh, jätkusuutlike arengu eesmärkide loomiseks üldisemalt ning uue ÜRO tegevuskava jaoks, mis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kokku lepitakse Bogotas. ja ettevalmistav konverents toimub märtsis Prahas, kus meie ka loomulikult omalt poolt panustame need tegevused täiendavad üksteist ja kolm protsessi on paralleelselt toimumas. kohalikud omavalitsused otsivad suuremaid sünergiaid ja tõhusust Euroopa perspektiivist, aga loomulikult me kõike vaatame üleilmses kontekstis samuti on eesmärk äh, Euroopa linnaline strateegia viia vastavusse üleilmse strateegiaga ja keskendume kahele olulisele jätkusuutlikule eesmärgile, äh, jätkusuutlikud linnad ja kohalikud omavalitsused, mis meie jaoks kõige tähtsam ja seal oleksime, oleme me neid äh, protsesse ka oluliselt mõjutanud ning loomulikult juhtimiseesmärgid, eesmärk kuusteist, et tagada, et ÜRO tasandil kokkulepitu oleks ka integreeritud Euroopa poliitikatesse. Äh, CMR on loomulikult ka väga huvitatud heast ja konstruktiivsest koostööst Euroopa Parlamendiga, see on juba meil olemas. eriti tahame koostööd teha REGI komisjoniga, äh, linnalise tegevuse äh, intergrupiga ja me tahame teha koostööd ähm, käesoleva komisjoniga selleks, et äh, ühishuvisid leida, koostööd teha rohkem. samuti tahaksime kasutada seda võimalust ka, et kutsuda komisjoni liikmed, kes ta, keda huvitab meie tegevus, äh, meiega liituma kongressil, mis Nikosias aprillis kaks tuhat kuusteist toimub. see kongress on äh, peamine kohalike ja piirkondlike liidrite kogunemiskoht ja ootame, et tuhat linnapead ja kohaliku omavalitsuse juhti on kohal kogu Euroopast koos äh, Euroopa Parlamendi liikmetega, Euroopa Komisjoni liikmetega ja teiste Euroopa juhtfiguuridega. meie peamine eesmärk, nagu ütlesin, on Euroopa äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend tahame luua visiooni, kuidas äh, kohalik äh, ja piirkondlik Euroopa välja näeks, äh, oleme optimistlikumad kui see, mis täna üldiselt näha võib meie kontinendil. suur aitäh! Your... suur tänu, suur tänu selle esitluse eest, suur tänu ka küllakutsete eest. vaatame seda asja ja teil on kindlasti ka inimesi tulemas sinna, kuivõrd seda lobitööd nüüd tegite meie komisjonis. kolleegid, sõna nüüd aga teil, kui teil on küsimusi või märkuseid, palun. sõna on teile, härra Olbricht. jah, mina teen siis ka lobi ECR-i nimel. ma ähm, tegelesin ise selle mm, institutsiooniga kunagi väga aktiivselt, olin selle asepresident enne liitumist, mm, viimast laienemist. ja minu küsimus ongi mm, peasekretärile. toona, mul on veel meeles, räägiti sellest, et kas sellised vabatahtlikud organisatsioonid, nagu seda on CMR, kes tulid kokku esimest korda viiekümnendatel aastatel, koondasid endas linnapäid ja tahtsid väljendada seda seisukohta, et linnad kuuluvad äh, integreeritud Euroopasse, see esimene kohtumine leidis aset Versailles ja minu küsimus, et äh, kas meil on neid assotsiatsioone ikka veel vaja, nüüd kus on löödud, äh, loodud ka mm, regioonide komitee ja see küsimus on täiesti põhjendatud. kui regioonide komitee on kohalike omavalitsuste esindaja, siis mis saab nendest tänastest assotsiatsioonidest? ja seda küsimust esitati ka regioonide komitee alguses aga praktika on tänaseks tõestanud, et vaja on meil mõlemat. Nad täidavad täiesti erinevaid funktsioone. aga minu küsimus siis peasekretärile. millisena näete teie regioonide komitee ja teie organisatsiooni taoliste assotsiatsioonide erinevusi? Nad on ju, nad on ju erinevad organisatsioonid, nad ei tee topelttööd regioonide komiteesse kuuluvad äh, kohalike omavalitsuste valitud esindajad, need on siis, tähendab, nad on üks äh, arvamuste kujundaja organisatsioonidest äh, Euroopa Liidus, assotsiatsioonidesse kuuluvad ka Euroopa Liitu mittekuuluvad linnad. milline, kuidas te ennast positsioneerite selles süsteemis, mida CMR täna arvab regioonide komiteest, aitäh? suur tänu, proua Maletitš suur tänu ja tere tulemast, teie ülevaade oli väga huvitav. Ähm, minu küsimus puudutab rakumajanduslikku tingimuslikkust, Euroopa poolaastat ja teie lähenemist sellele. me kõik teame, et liikmesriigid korraldavad seda tööd ähm, erinevalt ja väga paljudes liikmesriikides on ähm, regioonid väga tähtsat rolli kandmas äh, struktuurireformide mm, elluviimisel, eelarvete konsolideerimisel ja nii edasi. on liikmesriike, kus mitte miski ei ole võimalik ilma regioonide kaasamiseta. ja kuidagi jääb mulle Euroopa institutsioonide tasemel mulje, et äh, meie lähenemine on väga-väga tsentristlik, kui me räägime Euroopa poolaastast ja makromajanduslikust tingimuslikkusest, nii et teie seisukoht selles küsimuses huvitaks mind väga. suur tänu, proua Maletitš! kas keegi soovib veel sõna? suur tänu, proua, härra Ru-, ütleb härra Ruuas, ma tahtsin lühidalt sõna võtta Te ütlesite, et, et CMR keskendub jätkusuutliku arengu eesmärkidele. septembris on meeles, võtsime vastu terve rea eesmärke, eriti mis puudutab regionaalset arengut, jätkusuutlikku regionaalset arengut. nüüd CMR näitas äh, väga selgelt seda, et nad on pühendunud nendele eesmärkidele, tulemas on terve rida konverentse ja kohtumisi, aga samas, äh, mida te äh, tegelikult välja pakute? kui me mõtleme sellele vasturääkivusele, mis on tekkinud tahte ja soovi vahel midagi ette võtta ja teisalt siis sellega, et milline on äh, tänane olukord liikmesriikides, kriisiolukord ja nii edasi, kuidas sellest äh, soovist äh, võiks saada ka tegelikkus, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Boltšak. suur tänu, proua esimees ma tahaksin tänada teid äh, selle ülevaate eest. Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nõukogu peasekretär. mina olin Tšehhi äh, Vabariigis äh, kohalike omavalitsuste organisatsiooni aseesimees ja mm, meie esitame ka endale küsimusi selle kohta, kuidas linnad ja omavalitsused peaksid ennast ette valmistama pagulaskriisi äh, tagajärgedeks. Te olete toonud äh, välja selle, kuidas äh, omavalitsused võiksid reageerida, ma tahaksin täpsustusi selles osas. suur tänu! härra Manskuur saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esimees, ka mina tahaksin omalt poolt tänada CMR-i esimeest selle väga rikkaliku ülevaate eest, panust, äh, mis ta andis oma tööst meile ja suur tänu, et tutvustasite meile äh, oma, oma tegevust regioonides ja omavalitsustes. ja minu küsimus teile, äh, kaugemal asetsevad piirkonnad, perifeersed Euroopa Liidu alad, kuidas seal on, kuidas nende piirkondadega on paigas kontaktid ja, ja kas nad on kaasatud teie mõttetöösse? suur tänu ja härra Van Nistelrooy, teie küsimus või märkus? suur tänu äh,, proua esimees. kas on mingisuguseid võimalusi prognoosida Te esindate ka äh, kodanikke Äh, ma tahaksin teile rääk-, teiega rääkida Amsterdami paktist. Äh, alles hiljuti äh, olid avatud ustepäevad parlamendil, seal olid selle pi-, raames toimusid kohtumised ka regioonide komitees, ja räägiti väga palju linnade agendast sellest võiks nüüd välja kooruda Amsterdami pakt, see tähendaks seda, et äh, see oleks midagi enamat kui lihtsalt ülemkogu seisukohavõtt. Ehm, meil tekiks võimalus äh, niimoodi organisatsioonidele panna kohustus äh, liituda selle tegutsemisega, see oleks siis ka nii teie organisatsiooni, organisatsiooni puhul, kas te tunnete seda, et äh, et teie jaoks võiks ka see olla huvitav, äh, teha rohkem koostööd ähm, Euroopa tasandil teiste organisatsioonidega? see Amsterdami pakt, mis te arvate, saab sellest midagi? suur tänu. kas on veel küsimusi? rohkem ei ole küsimusi, siis annaksin ma sõna härra Valjerile, sõna teil nüüd vastusteks ja märkusteks. suur tänu, äh, proua esimees. esimene vastan siis äh, härra Olbrechti küsimusele, see, et kas äh, CMR ja regioonide komitee täiendavad teineteist. Ähm, min-, mina seal organisatsioonis veel ei töötanud äh, siis, kui regioonide komitee loodi omal ajal, meie toetasime toona peaasjalikult regioonide komitee nii-öelda äh, toetaja edendajana, aga nüüd aastate lõikes ma arvan, et me oleme leidnud äh, päris äh, hea koostöövormi ja täiendame regioonide komiteed ja nemad meid vastupidi siis ka. regioonide komitee on äh, selline assamblee tüüpi organisatsioon, mitte küll nii nagu Euroopa Parlament, aga assamblee sellegipoolest, ja nemad avaldavad siis arvamust määruste kohta, mis on juba äh, rakendamisele tulnud. meie organisatsioon, see MER, tegutseb äh, rohkem äh, määruste ettevalmistamise faasis, me tahame seadusandluse loomeprotsessi panustada oma äh, vaatevinkliga Euroopa tasandil ja sellepärast me teemegi väga tihedat koostööd äh, ja sekkume nii kiiresti kui võimalik Euroopa Komisjoni teenistustega ja Euroopa Parlamendiga on, võtame ka kontakte seadusandluse väga varases faasis selleks, et meie mõju oleks, oleks nii suur kui võimalik seadusandlusele. see on äh, meievaheline peamine erinevus minu meelest. loomulikult me teeme regioonide komiteega väga tihedat koostööd väga paljudel teemadel ja järgnevate aastate jooksul äh, tuleb ilmselt neid äh, seoseid täpsustada ja paremini paika panna, aga minu meelest me küll omavahel ei konkureeri kindlasti, vaid täiendame ikkagi teineteist ja sama kehtib ka teiste assotsiatsioonide ja organisatsioonide puhul. loomulikult meie oleme kõige suurem organisatsioon ja tegemist on nii-öelda riiklike assotsiatsioonide koguga, me erineme selles mõttes natukene nendest organisatsioonidest, kellel on eh, siis konkreetselt liikmesriikidest lähetatud eh, saadikud. aga üsna tihti oleme meie need, kes koondavad eh, osapooli meil see suutlikkus on ja üritame siis leida ühise ala. loomulikult on see väga tähtis praegu pagulaskriisi kontekstis, me tõesti üritame kõik osapooled ühe laua taha saada, välja töötada ühtsed strateegiad ja meiepoolse vastuse. ja siit ma jõuangi küsimuse juurde, mis puudutas Euroopa institutsioonide ja regionaalse tasandi vahelist koostööd. ma olen täiesti nõus Äh, teiega, et teinekord näeme me tõesti seda, et äh, need suhted keskenduvad kesktasandile, et Euroopa äh, suhtleb peaasjalikult keskvalitsuse tasandiga ja seda me üritame muuta, see ongi meie eesmärk, et Euroopa institutsioonide suhe kohalike ja piirkondlike omavalitsustega muutuks me oleme sügavalt veendunud äh, ja sellele on ikka ja jälle tähelepanu pööratud siin ja seal, et äh, Euroopa areng, aga areng maailmas laiemalt, äh, sõltub otseselt regioonide ja kohalike omavalitsuste suutlikkusest tagada majanduskasv ja areng. ja öö, need teemad, millega tegeleb ka parlament, nende jaoks on ju vaja eh, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ja linnade seisukohti. tihti on määruste ja sõnavõttude puhul nii, et need jõuavad ainult keskvalitsuse tasandini ja mitte kunagi eh, ei võeta ühendust linnade või piirkondadega ja seda me tahaksime järgnevatel aastatel kindlasti muuta et leida viis, kuidas kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ka, kaasata ka see regionaalne tasand Euroopa haldusesse ja juhtimisse, see on ju aluslepingutes ka öeldud selgelt välja, et me oleme osa Euroopa valitsussüsteemist, aga see pole nagu päris niimoodi käima läinud. aga see on küsimus, mis muidugi tuleks rohkem suunata äh, komisjonile kui parlamendile, aga selge on see, et meie jaoks on see tähtis teema. nüüd äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid, äh, millele te viitasite, härra Ruas, me oleme üsna palju tegelenud nende eesmärkide defineerimisega, ma räägin eesmärkidest üksteist ja kuusteist, aga neid on veel palju teisi me oleme siis pöördu-, on pöördutud kohalike omavalitsuste poole konkreetsete sammude astumiseks ja isegi ÜRO on saanud aru, et teatud eesmärkide täitmiseks on vaja ka äh, kohaliku tasandi abi. tuletan meelde, et aastal kaks tuhat viiskümmend elab seitsekümmend viis protsenti maailma elanikkonnast linnades, see on väga tõsine probleem, Euroopas ei ole see pilt ilmselt sama, kuid me peame maailma tasandil ju kaitsma seda Euroopa mudelit, kus linnad ja öö, äh, maapiirkonnad teineteist täiendavad. meil on öö, äh, demokraatliku öö, äh, halduse programm ju välja töötatud, me peame kindlasti sillutama võimaluse demokraatiale ja dialoogile ja et tegemist oleks nii-öelda esindusdemokraatiaga selleks, et me saaksime teenida oma ootusi maailma tasandil. loomulikult on alati teatav lõhe sõnade ja tegude vahel, aga jätkusuutliku või aast-, vabandust, aastatuhande eesmärgid kõik ju jah, ei saavutatud, aga see on sama ju Euroopa tasandil äh, seatud eesmärkidega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, me ei tea, kas need eesmärgid, mis sinna on kirjutatud, Äh, ka täituvad, aga vähemalt eesmärk annab äh, põhjust loota, et need ka kunagi saavutatakse ja et luuakse dialoogistruktuurid ja ka rakendusstruktuurid, mis annaksid võimaluse meil kriisidele vastata. majanduskriis ja rahanduskriis on loomulikult meie jaoks ähm, üks suurimaid probleeme, me oleme selle teemaga tegelenud palju, me mm, üllitame ikka ja jälle mm, uuringuid, viimane nendest mm, tuli välja aastate kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist kohta küll, aga praegu on tulemas uus, uus väljaanne ja keskendume siis tõesti piirkondade finantsolukorrale ja üritame niimoodi võidelda kriisi vastu kohalikul ja regionaalsel tasandil oleme Portugali sõpradega, Kreeka kolleegidega, itaallastega, hispaanlastega viiendat koostööd teinud, et nendest asjadest rääkida ka siseriiklikus kontekstis. mis nüüd puudutab pagulaskriisi, sellest ma juba rääkisin, me oleme viinud läbi esimese uuringu äh, selle kriisi mõju kohta kohalikele omavalitsustele ja nüüd on see uuring läbi viidud kõikides riikides, Tšehhi Vabariigis ja teistes Kesk-Euroopa riikides on äh, see loomulikult ülioluline, meie teeksime Euroopa Komisjonile ettepaneku välja arendada mingisugused suunised kohaliku tasandi jaoks, kus võetakse arvesse seda, mida, millega on silmitsi kohalikud omavalitsused äh, ja äh, me tahaksime, et jagataks kogemusi selles küsimuses, me nimelt teame, et väga paljudes ähm, riikides, kes liitusid pärast kahe tuhande neljanda, neljandat aastat, pole kohalikel omavalitsustel üldse mitte mingisugust kogemust äh, pagulaste vastuvõtmisega. ja on äh, väga palju arusaamatust, hirmu rahva seas, integratsioon toppab ja paljud probleemid vajavad lähene-, lahendamist, äh, nii et sellele me siis järgnevatel kuudel ka keskendume. aga me rõhuksime tõsiasjale, et linnad ja kohalikud omavalitsused üldiselt võtavad vabatahtlikult varjupaiga taotlejaid vastu ja võtaks neid vastu rohkemgi, aga nad ei saa seda lihtsalt teha, sest neil ei ole selleks äh, suutlikkust ja me tahaksime seda, et Euroopa institutsioonid teeksid ära oma töö me tahame vältida seda, et ähm, rahvast need küsimused hirmutaks. nüüd äh, äärepoolsed alad äh, ja see küsimus, mis te selle kohta esitasite, meie äh, liikmed loomulikult pööravad sellele tähelepanu, ma eeldan, et te olete prantslane, meie Prantsuse assotsiatsioon CMR-i juures võtab ikka ja jälle sõna ülemere territooriumite kohta ja käib ka seal kohal selleks, et äh, tutvustada meie tegevusi ja, ja räägib sellest, millised on nende võimalused liituda Euroopa projektidega, aga tõsi võib-olla on ka see, et võiks ära teha natukene rohkem. ja lisaks sellele on Euroopa tasandil ka veel eraldi organisatsioon, mis Ülemere territooriumi esindajad, esindab, ma tean, et see nii on, ma olen nendega kohtunud, nii et võib-olla oleks võimalik äh, nendega rohkem koos tööd teha ja mul oleks hea meel, kui teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta. ja viimane küsimus, härra Van Nistelrooy küsimus. me loodame, et järgmine Euroopa Liidu linnaagenda mõjutab ka seda, millised on suhted Euroopa institutsioonide ja linnade vahel ei ole see veel päris selge. päris selge ei ole ka see, et kui palju Euroopa Liidu liikmesriike toetab ähm, linnaagendat, teatud vastupanu sellele näidatakse, aga me tegeleme sellega ja ma loodan, et üheskoos selle mõtte ja algatuse edendajatega leiame me võimaluse heaks kokkuleppeks ja loomulikult ka Holla ministritega teeme koostööd prantslaste ja sakslastega, kes on, kes seda mõtet on igati toetanud. aga see tulevane Euroopa Liidu linnaagenda ei saa kindlasti välja vahetada või hakata konkureerima regionaalpoliitikaga. peaks olema sellele hoopis täienduseks ja toetame linnade ja regioonide puhul integreeritud lähenemist ja seda CMR kindlasti toetab. no vot. suur tänu, proua esimees. ja loomulikult äh, olen valmis vastama kõikidele küsimustele, kui teil kolleegid neid või, võiks olla, võtke ühendust meie ametkonnaga, meie peakorter on Brüsselis, selleks et äh, teid teenida. suur tänu ma loodan samuti, et me tulevikus teeme koostööd äh, rohkem ja äh, meil oleks võimalus ära kuulata seda, kuulata see, mis te olete teinud ja kindlasti huvitab meid äh, kohalike omavalitsuste seisukoht, me tervitame alati selliseid kohtumisi, nii et suur tänu osalemast! suur tänu, kallid kolleegid, aset leidnud arutelu eest, Läheme järgmise punkti juurde päevakorras. me tahtsime üksteist viisteist aru, hääletama hakata, paar minutit on aega, kas me peame ootama kedagi veel? kolm minutit, no selge. kui te tõesti tahate, et me pausi teeme, siis väike jutupaus, kolm minutit, võtke juba kaardid välja näiteks. okei okay,, kolleegs, eleven fifteen. kolleegid, kell on üksteist viisteist. hakkame hääletama. esimene arvamus, mis tuleb hääletusele, puudutab äh, meie komisjoni arvamust Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande kohta. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on Majandus- ja Eelarvekontrolli Komisjon omavahel ähm, kokku leppinud, et, et nad teevad vaheldumisi aruande või raporti äh, investeerimispanga aruande kohta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande eest vastutab äh, eelarve kontrolli komisjon. investeerimispanga roll on ühtekuuluvuspoliitika täitmisel oluliselt äh, suurenenud viimastel aastatel ja ilmselt suureneb veelgi, kuivõrd äh, käivitunud on uus ühtekuuluvuspoliitika ja see näeb ette suuremat finantsinstrument, sagedasemat finantsinstrumentide kasutamist. härra Jakovtšitš ALDE fraktsioonist tutvustas eelmisel kohtumisel oma arvamust kahekümne esimeseks oktoobriks, mis oli tähtaeg. esitati viiskümmend kolm muudatusettepanekut, raportöör äh, on omalt poolt välja pakkunud terve rea kompromissmuudatusettepanekut, härra Jakobtšitš, kas te soovite sõna? härra Jakobtšitš, jah, äh, hetkeks küll, kui lubate. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada kõiki neid, kes ähm, selle arvamuse kallal koos minuga töötasid. lõppude lõpuks, kuigi tekkis ka teatavaid pingiolukordi, oleme me kokku saanud üsna hea arvamuse, detailides me võib-olla kõikides kokku ei ole lep-, ühe, ühtele seisukohale ei ole jõudnud, aga üldiselt on see arvamus, on ähm, tasakaalus, me läheneme investeerimispangale natukene teistmoodi kui, kui vastutav komisjon ja täna on ka investeerimispangal ju teistsugune roll, kui tal on olnud seni. ja äh, meie meelest peaks investeerimispank teenima rohkem äh, majandust äh, ja nii avalikku kui ka erasektorit. nii et suur tänu tähelepanu eest ja suur tänu koostöövalmiduse eest! suur tänu, oleme nüüd siis valmis äh, hääletama. meie arvamus siis investeerimispanga kohta ja muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, eraldi hääletus. Alde on palunud eraldi hääletust, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima. teine osa muudatusettepanekust kakskümmend üheksa, elektrooniline hääletus. hääletus algab. hääletage palun, kolleegid. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud to the other seat and we'll ask, is it work? Okay, we will go now to amendment. edasi muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun elektrooniline hääletus. kolmkümmend üks muudatusettepanek. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmekümne kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algab, palun. hääletus on lõppenud ja see arvamus on vastu võetud. härra Jakobtšitš, õnnitlused teile. Läheme edasi, järgmine äh, punkt hääletusel täna. tegemist on meie arvamus kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvid kaitse kohta ja pettusevastase tegevuse kohta. juulis avaldas komisjon iga-aastase aruanne, mis puudutas finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust ja eelarve kontrolli komisjon on selle teemaga tegelenud ja meie oleme koostanud arvamuse. oktoobris meie raportöör härra Voon tutvustas arvamuse projekti, selleks ajaks oli tehtud viisteist muudatusettepanekut ja raportöör on välja pakkunud ka mitmeid kompromissettepanekuid. härra Voon, kas te soovite sissejuhatuseks sõna enne hääletust? aitäh, väga lühidalt tahaksin tänada variraportööre toetuse ja abi eest selle arvamuse koostamisel nagu kolleegid näevad, siis enamik muudatusettepanekuid on juba hõlmatud nendes kompromissides ning enamike fraktsioonidega oli koostöö väga hea ja suur tänu ka selles osas, et komisjon on nii üksmeelne, mis puudutab äh, finantside kasutamist, mis avaldavad mõju kogu Euroopa Liidus ning me tahame, et see kõik toimus korrektselt ja need, see kajastub ka kompromissettepanekutes, aitäh! suur tänu, lähme edasi hääletuse juurde, kõigepealt kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kaheksateist, elektrooniline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. edasi kompromiss kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss seitse, poolt, vastu, erapoolet, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus arvamuse osas, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud, palun. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud, õnnitlused raportöörile. meie arvamus on vastu võetud suurte hääl, suure häälte enamusega nüüd järgmine punkt päevakorras, mida me hääletame, on meie arvamus, mis puudutab soovitusi Euroopa Komisjonile teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimisteks, TISA, nagu seda lühidalt nimetatakse, ning regikomisjon on koostanud oma arvamuse, mis puudutab praegu käimasolevaid läbirääkimisi TISA osas, meie raportöör on proua Vana ja muudatusettepanekute tähtaeg oli kahekümne esimene oktoober, kuuskümmend viis muudatusettepanekut tehti, mis keskenduvad teenuskaubanduse liberaliseerimisele, läbirääkimiste kulule, kohalike omavalitsuste mõjule ja pädevustele ja raportöör on välja pakkunud kompromissettepanekud, mis hõlmavad enamikke välja pakutud muudatusi. palun sõna raportöörile. aitäh, proua juhataja ning suur tänu kõikidele osapooltele ja variraportöörile tõesti selle suurepärase koostöö eest, mis kulges väga heas vaimus. ma tean, et Tiisa on väga vastuoluline teema, üksmeelt ei ole lihtne leida, sest põhimõtted on nii erinevad kohati, aga tõesti, koostöövaim oli väga hea ja me üritasime leida seda üksmeelt, et koostada teksti, kus tuleb selgelt välja teenuste kaubanduse roll ning omavalitsuste roll selle pakkumisel, seega ma tõesti arvan, et me oleme suutnud täna jõuda üksmeelse tekstini. aitäh, nüüd asume hääletama. kõigepealt kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, osade kaupa hääletamine, seda soovis raportöör, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. järgmis muudatusettepanek viiskümmend viis. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud nüüd kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt, vastu, eri-, erapooletu, vastu võetud. kuues kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vabandust, nelikümmend üheksa jäi kahe silma vahele, tähendab nelikümmend kaheksa, sest nelikümmend üheksa lükati tagasi ja nüüd me peame vaatama ka muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa, kes on poolt, era-, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek viiskümmend, elektrooniline hääletus algas. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. olgu, kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nii, kompromiss kümme võeti tagasi, hääletame eraldi kõiki muudatusettepanekuid, aga neid on ainult kolm. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus, palun hääletage. hääletus on lõppenud. ja arvamus on vastu võetud, suur tänu, õnnitlused raportöörile ja sellega lõpeb meie hommikune koosolek. nüüd lähme edasi koordinaatorite kohtumisega. kas see sobib koordinaatoritele, et me kohe lähme edasi?